ajaloost ja ka selle kõige tumedamatest peal, peatükkidest. nagu Euroopa Parlamendi resolutsioon eelmise aasta septembrist ütles, autoritaarsed ja totalitaarsed režiimid, mis viimasel, eelmisel sajandil mööda Euroopat, olid Euroopas, on meie ajaloo kõige tumedamad peatükk. teine maailmasõda tõi kaasa tohutud inimkannatusi ja kaotusi nii sõjaväelastele kui ka tsiviilisikutele. kümned miljonid ohvrid äh, said hukka, äh, saadeti asumisele või, või piina-, neid piinati. Need sõjad, mis läks äh,, ei, ei luba meil unustada neid õudusi. sellepärast on oluline leida viise, kuidas ühe, oma ühiseid põhimõtteid ja väärtusi tugevamaks muuta, neid väärtusi, millele on üles ehitatud Euroopa Liit, vabadus, inimväärikus, äh, inimõigused ja õigusriigi põhimõte. Õnneks muidugi enamik noortest inimestest Euroopa Liidus ei ole kannatanud totalitaarsete režiimide all, kuid nüüd on oht, et me lihtsalt võtame neid enesestmõistetavana, neid väärtusi meie minevik peaks olema meile inspiratsiooniks nii moraalses kui poliitilises plaanis, et tulla toime tänase maailma väljakutsetega. Need ühised väärtused, mis on äh, andnud meile kõige pikema rahuaja Euroopas, peavad jääma ka demokraatlike ühiskondade nurgakiviks ja peavad aitama tagada öö, äh, neid demokraatiaid. kahe maailmasõja kogemused õpetasid meile, et me ei peaks pöörama tähelepanu erinevustele, vaid hoopiski sellele, mis meid ühendab. enamus Euroopa ühiskondi on juba mitmeid põlvkondi õppinud tolerantsust ja ühtsust. vaatamata sellele oli Euroopas ikkagi sõdu ka üheksakümnendatel aastatel ja nii ma räägin siin oma kodumaast meil on üsna värsked mälestused sellest sõjas, sellest sõjast, aga see on veel täiendav põhjus, miks me peaksime kõik austama rahu ja julgeolekut, mida Euroopa Liit on meie mandrile andnud. ja miks me peaksime edendama öö, oma saavutusi ka väljaspool oma piire täna on meie ühiskondade ees teistsugused väljakutsed. ksenofoobia, natsionalism, populism, desinformatsioon, äh, vägivaldne radikaliseerumine, need on vaid mõned näited. Need on keerulised probleemid ja neid ei saa lihtsustavalt lahendada ja ne-, nendel ei ole kiireid lahendusi. me peame olema, olema tähelepanelikud, valmis võitlema selle propaganda vastu, mis selliseid kergeid lahendusi välja pakuvad. sest seegi diskrediteerib meie demokraatlikke äh, institutsioone ja püüab lõhestada meie ühiskonda, makes meieks ja nendeks, omadeks ja võõrasteks see õõnestab demokraatlikku ja avalikku poliitilist arutelu. radikaliseerumine ja vägivaldne ekstremism üha levivad ning me peame tegema suuri jõupingutusi selleks, et e, rassismi, ksenofoobiat ja ebatolerantsust e, tagasi lükata. lõpetuseks tahan ütelda, et meie ühiskonnad peavad oma ajalugu mäletama selleks, et õppida minevikust ja ei tohi korrata neid vigu, äh, mille eest äh, võidi olla vastuta-, vastutavad. aitäh tähelepanu eest! kiitokset neuvostole tästä puheenvuorosta. suur tänu nõukogule sõnavõtu eest. järgmisena saab sõna komisjoni nimel volinik Jourova. lugupeetud juhataja, austatud saadikud, aitäh selle arutelu eest. meie väga oluline on, kuidas me mälestame, mäletame oma ajalugu, see on väga oluline meie praeguse aja ja tuleviku jaoks. nagu öeldakse selles kuulsas äh, tsitaadis, et igalühel on õigus oma arvamusele, aga mitte oma faktidele. komisjoni roll siin on rääkida faktidest. Euroopa Komisjon on lükkab täielikult ümber igasugused valed äh, väited, mis üritavad moonutada Teise maailmasõja ajalugu või äh, näidata ohvreid nagu Poolat äh, kurjategijatena. komisjon ei salli selliseid rünnakuid Poola vastu, me oleme Poola ja Poola rahvaga täielikult solidaarsed. Euroopa Liit arenes välja fašismi, pärast fašismi ja ma-, teist maailmasõda ja külma sõja kontakt, kontekstis. Need mälestused on Euroopa projekti äh, vundamendiks olnud ja meie tuleviku vundamendiks. Need äh, ajaloolised faktid ei ole äh, siin ümberlükatavad. E-, e-, Molotov-Ribbentropi pakt äh, mis sõlmiti Saksamaa ja Nõukogude Liidu vahel kahekümne kolmandal augustil tuhande üheksasaja kolmekümne üheksandal aastal sillutas teed Teisele maailmasõjale. natside ja Nõukogude Liidu liit võimaldas esimesel septembril tuhat üheksasada kolmkümmend üheksa Nõukogude Liidul rünnata no Saksamaal rünnata Poolat ja seitsmeteistkümnendal septembril Nõukogude Liitu ja see Ehm, oli äh, Teise maailmasõja algus, sellised on faktid. me peame meenutama ka Balti riikide ja Bessaraabia okupeerimist, äh, mis oleks olnud mõeldamatu ilma selle lepinguta, mis jagas äh, mandri nende kurjade režiimide vahel ära. Ehm, me peame meenutama neid õudusi, mida panid toime mõlemad režiimid eriti äh, peame meenutama seda organiseeritud äh, genotsiidi, mille pani toime Natsi-Saksamaa, äh, mis nõudis miljonite juutide elu ja mm, teised hirmuteod nõudsid miljonite poolakate, rumeenlaste ja teiste elusid. ajalugu on keerukas ja me ei tohi unustada Nõukogude sõdurite rolli, mida nad mängisid äh, Ehm, väga olulisel hetkel sõjas, kui Hitlerist ja Stalinist said vaenlased. Nõukogude sõda, sõdurid olid äh, esimesed, kes äh, lõid äh, Saksa sõdurid välja Ida- ja Kesk-Euroopast pärast tohutuid ohverdusi Nõukogude Liidu poolt. fakt on see, et nad mängisid võtmerolli natsi kon-, koonduslaagrite äh, vabastamises Poolas, Auschwitzis, Birkenaus, me äh, mäletame äh, kahekümne seitsmendal jaanuaril seda sündmust isegi pärast sõda paljud inimesed Kesk- ja Ida-Euroopas kümneid aastaid ähm, kannatasid kommunistlike režiimide diktatuuri all. tegemist oli režiimidega, mis loodi äh, kohalike inimeste tahte vastaselt. Euroopa Liit on ähm, kahekümne kolmanda äh, augusti kuulutanud totalitaarsete režiimide all kannatanud inimeste mälestuspäevaks ja komisjon vastavalt oma kohustustele ähm, mälestab äh, totalitaarsete režiimide poolt toime pandud kuritegusid ning komisjon äh, innustab liikmesriike, et äh, nemad samuti liituksid äh, selle mälestuspäevaga, võttes arvesse nende enda ajalugu. meie kohustus on säilitada nende miljonite nimesid äh, oma mälus, kes hukkusid, mäletada nende inimesi ja väga põhjalikult ka uurida totalitaarsete režiimide tekkimist ja arengut, sest et Ehm, täna meie ühised äh, väärtused nagu inimväärikus, äh, põhiõigused, äh, õigusriiklus ja demokraatia on jälle äärmuslaste, natsionalistide ja lõhestava retoorika ja tegude rünnaku all. me peame neid fakte tunnustama selleks, et mõista omaenda ajalugu ja selleks, et ehitada üles paremat tulevikku. Euroopa Liidu unistus moodustus pärast sõda ja meil soo-, sooviti panna tugevad alused pikaajaliseks rahuks Euroopas ning äh, seetõttu Euroopa Liidu jaoks on väga selge kõnelda keel, selget keelt nendest kü-, küsimustes ähm, ajalooliste faktide moonutamine on meie ühiskondade jaoks ohuks ja sellele tuleb vastu astuda kus iganes võimalik. ja selliste moonutavate faktide levitamine on asi, millele me peame vastu astuma ja mina äh, samuti ähm, teen tööd selle nimel, et tugevdada Euroopa demokraatiat, e, mis võimaldaks meil elada vabana nendest ohtudest. lugupeetud äh, saadikud, lugupeetud daamid ja härrad, äh, ootan huviga arutelu, aitäh! aitäh, volinik Jourova, selle ettekande ja sõnavõtu eest ning nüüd fraktsioonide nimel saavad sõna järgmised kõnelejad ja kõigepealt Rahvapartei fraktsioon proua Kalniite. lugupeetud äh, juhataja, lugupeetud volinik, ma soovin rääkida läti keeles, palun pange pähe kõrvaklapid, kui soovite kuulata tõlget. lugupeetud äh, juhataja, seitsmendal mail tähistas Euro-, üheksandal mail, vabandust, tähistas Euroopa Liit seitsmekümne viie aasta möödumist äh, teise maailma lõpust, teise maailmasõja lõpust, mille võitsid äh, liitlased USA, Ühendkuningriik äh, ja Prantsusmaa. aga oluline on aru saada ka sellest, et aastal tuhat üheksasada kolmkümmend üheksa sõlmis endine Nõukogu, Nõukogude Liit äh, Natsi-Saksamaaga salajase lisapakti, Molotov-Ribbentropi pakti ja selle pakti alusel ründasid äh, mõlemad pooled, äh, Poolat ja Ühendkuningriik, äh, Inglismaa jäi üksinda ning äh, juunis tuhat üheksasada nelikümmend üks olid, kuni juunini tuhat üheksasada nelikümmend üks olid Stalin ja Hitler liitlased, mis tähendab seda, et Venemaa vastutab ju samuti Teise maailmasõja vallapääsmise, päästmise eest. mitte miski ei saa seda muuta, ka mitte Putini katsed asuda ajalugu moonutama ja fakte ümber kirjutama. muidugi olid äh, Venemaal elavad inimesed väga vaprad ja tõid tohutult suuri ohvreid ja ka seda ei saa lihtsalt kustutada, me ei tohi seda unustada, aitäh. Kalniete. suur aitäh teile, kolleeg Kalniete ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel Jens Kaier, palun. aitäh, proua juhataja, lugupeetud kolleegid tulen äh, tagasi ühe mm, lause juurde, mida te ütlesite, proua Jurova, et kellel, kõige, kellelgi ei ole õigust oma faktidele ja ma saa-, tahaksin seda lauset äh, veelgi rõhutada. ma ta-, tuletaksin meelde, miks me siin üldse oleme. Euroopa Liidu äh, idu äh, ja äh, äh Euroopa Liit ja rahvaste koostöö algas lepinguga, kus me saame lugeda, et algselt sooviti lihtsalt vabakaubandus äh, piirkonda luua äh, söe ja terasega kauplemiseks, aga äh, hakati üksteisega kauplema, äh, koostööd tegema ja ehitati üles ühiseid institutsioone ja see edendas rahu. ja me näeme, et me ei räägi siin enam söest ja terasest, vaid väga paljust rohkemast. aga kui me tahame takistada seda, et äh, määratletakse omaenda faktid, siis meil on vaja Euroopa avalikkust, meil on vaja kaitsta meediavabadust, kui äh, Äh, suletakse lehti, kui ohu, äh, ähvardatakse ajakirjanikke või kui avalik-õiguslik, õiguslikku äh, ringhäälingut ähvardatakse, siis me peame sõna võtma demokraatlike poliitikutena ja võitlema selliste arengute vastu. aitäh! aitäh teile, lugupeetud kolleeg Kaier ja nüüd läheb sõnajärg uueneva Euroopa fraktsiooni esindaja härra Göransi kätte, palun une affaire fort délicate. Elle peut paraître délicate ehm, mineviku äh, haldamine on alati väga keeruline, aga see on hädavajalik ja Euroopa rassismi ja ksenofoobia seirekeskuse alust, alusepanija oleks äh, võinud meile sellest palju rääkida. tema ähm, tegeles väga paljude nähtustega, eh, mis on ka praegu väga olulised ja üks eh, suurtest moonutustest oli üks eh, üks jutt Austrias, et Austria oli kolmanda Reichi üks esimestest ohvritest. meil peab olema julgust tegeleda oma minevikuga ja venelased tõesti moonutavad äh, äh, ajalugu, nad eiravad äh, fakte või siis äh, ei äh, viita õigesti asjadele. ja teine asi on veelgi hullem kui äh, äh esimene, et äh, rumaluse jaoks võiks olla ka leevendavaid asjaolusid, aga pahatahtlikkuse puhul mitte, et mida me saame teha äh, ajaloo moonutajate vastu, mida me saame teha nende vastu, kes ähm, ajaloo mm, fakte moonutavad ähm,. kuna äh, ajaloo tunnistajad on äh, praktiliselt kõik meist lahkunud äh,, meie hulgast lahkunud, me peame nende jut-, nende lugusid edasi rääkima ja ma tahaksin tsiteerida ühte fakti, mida me peaksime kõik mäletama. Saksamaa Liitvabariik, vanad liidumaad olid piisavalt julged, et astusid vastu oma äh, ajaloole ja tõesti tegid seda väga julgelt. Nad ei äh, Äh, varjanud asjaolusid oma ajalooraamatutes ega avalikes äh, me,, avalikes meediakanalites, aga uutes liikmesriikides see nii ei olnud. kui te vaatate, mis praegu toimub, siis äh, väga oluline on see, et õpetatakse ajalugu. kiitokset, edustaja Görens ja sitten seura-. aitäh teile, kolleeg Görens ja nüüd saab sõna Roheliste fraktsiooni nimel Rainer Püdikohver, palun. Thank you, president. suur tänu, lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik Jourova, ma soovin teid tänada selle eest, et te kaitsete Poola seisukohta ja Poola riiki selles diskussioonis. viimasel ajal on meil olnud väga palju ajalugu puudutavaid debatte. ja need teemad ei ole kunagi lihtsad tegelikult ei olegi meie roll ega ka meie vastutus hakata kedagi, kellegi mainet puhastama. ajalooline tõde ei ole kellegi mõjutada, seda ei saa mõjutada ka eh, parlamendi enamus, aga me peame kaitsma fakte, nii nagu me neid tunneme, nii nagu me neist aru saame. see puudutab ka Nõukogude Liidu agressiooni, Nõukogude Liidus kannatanud eh, inimesi ja muidugi puudutab eh, see ka pingede lõdvenemist pärast teist maailmasõda kui keegi on võitjate poolel ja temast tehakse ikkagi kurjategija, siis me peame äh, midagi ette võtma ja äh, kui keegi nimetab äh, asju valesti, siis me peame ka sellele muut-, pöör-, pöörama tähelepanu ja see ei puuduta ainult ajalugu. ajaloolise süü veeretamine ühelt poolelt teisele võib olla esimene samm selles, et keegi võetakse sihikule ja seda mitte ainult sõnadega. Euroopa peab olema ettevaatlik, aitäh! aitäh teile, kolleeg Bütikofer ja nüüd äh, saab ID fraktsiooni nimel sõna Aleksander Pansa, palun. Eh, aitäh, lugupeetud juhataja kahjuks on äh, neid ajaloolisi moonutusi Euroopas väga palju, kui me räägime Teisest maailmasõjast. vaatame näiteks Itaalia vastupanuliikumist. ma ei räägi, ma ei võta sõna selle vastu, ma tahan, et te saaksite sellest õigesti aru, aga me peaksime ikkagi andma selgitusi. Itaalias ei olnud äh, ju ainult äh, üks äh, grupp, üks partei, mis võitles fašistide poolt, olid ka kommunistid, vabariiklased, katoliiklased, kuid sellest hoolimata on ka Itaalias moonutatud narratiiv ja räägitakse ainult sellest, et äh, ainult üks grupp tegeles fašismivastase võitlusega inimestele antakse tegelikult riigi raha selleks, et nad äh, selgitaksid, milline meie ajalugu oli ja nad võtavad selle raha vastu ja asuvad äh, edendama vasakpoolsete äh, narratiivi. aastatel kolmkümmend üheksa kuni nelikümmend viis tegutsesid Itaalias mitmed jõud muidugi on selge, et pööratakse tähelepanu just sellele, mida tegid fašistid, aga samas oli meil ka oli ka teisi ja ähm, sellest ei räägita. see, need isikud on justkui karistamatud. sõja ajal mõrvati sadu tüdrukuid ja naisi, neid vägistati, on lihtne öelda, et seda kõike tegid fašistid lihtne on kõike ajada fašistide kaela ja need märkused puudutavad ka teatud isikuid siin kojas. kui Belatšau laulu lauldi, siis te ju teate, mis juhtus, kõik on nende ilmingutega kursis, kõik teavad, aga keegi ei julge kõva häälega midagi öelda, sest siis saab ta kohe fašisti märgi külge. ma tänan teid selle eest, mida te olete teinud. aitäh, ma soovin siiski kõigile meenutada, et teile on rääkimiseks ette nähtud konkreetne aeg, mida ei tohi ületada ning ma ei võta vastu sinise kaardi küsimusi ja samuti ei äh, ole meil vaba mikrofoni äh, vooru ja kui te võtate sõna sellel teemal, siis sellel teemal peaksite ka rääkima. me läheme nüüd edasi ning sõna saab ECR-i fraktsiooni nimel Anna Fatiga, palun. Thank you. aitäh, lugupeetud kolleegid ma tänan kogu südamest kõiki kes võtsid septembris vastu resolutsiooni ühise mälestamise kohta. see oli väga mõjus dokument ja samuti väga hästi tasakaalustatud, sest nii äh, Hitler kui Stalin, kes sõlmisid omavahelise pakti, kasutasid ju laimukampaaniaid, valesid ja ka puhast pettust selleks, et diskrediteerida nii oma vastaseid kui oma ohvreid. pärast holokausti alustamist ja jätkamist süüdistas Hitler juute selles, et juudid on äh, maailmasõda alustanud, teist maailmasõda, ning äh, seda mitu kuud pärast seda, kui oli juba pandud toime Kadingis toimunud Katõnis toimunud kahekümne tuhande äh, Poola ohvitseri mõrvamine pärast äh, seda valetati, et need inimesed tegelikult ikkagi pääsesid ja äh, põgenesid Mandžuuriasse ning äh, hiljem, kui toimusid läbirääkimised selle kohta, kuidas Teine maailmasõda lõpetada, need toimusid Potsdamis, siis tegelikult pandi ju ka seal toime sõjakuritegu nii poolakate kui leedukate vastu ja eh, pärast seda levitati samuti laimu Poola kui riigi ja mitte ainult Poola, vaid ka teiste riikide vastu. Venemaa president Putin kasutab tegelikult täpselt eh, neid samu võtteid, nagu tegid seda Teise maailmasõja ajal vaenupooled ehk Hitler ja Stalin. veelgi enam, ta tegeleb ka sellega, et ülistab Stalinit ja seda, mida Stalin tegi oma praeguses kaasaegses poliitikas ja see on teema, millest me peame rääkima, aitäh. kiitokset, edustaja Fotiga. suur aitäh teile, proua Fotiga ja nüüd kuue ja NGL-i nimel. Katariina Konešna, palun. suur tänu, lugupeetud juhataja, austatud kolleegid teine maailmasõda oli kõige suurem läbikukkumine inimkonna ajaloos. New Yorgi börsikrahh tekitas probleeme, kuid mitte ainult neile, kes börsil kauplesid, vaid ka sadadele tuhandetele inimestele, keda ta-, tabas vaesus ja kes pidid Euroopas eh, võtma kinni igast õlekõrrest, et kuidagi ellu jääda. see on ka põhjus, miks äh, natsism ja fašism äh, pead tõstsid, see puudutab ju mitmeid riike, näiteks Saksamaad ja Itaaliat. Tšehhoslovakkia reedeti Münchenis liitlaste poolt. Euroopal, ähm, Euroopa on läbikukkuja, Euroopa lihtsalt vaatas pealt, kuidas äh, kokkuleppeid rikutakse, ta ei aidanud neid, kes Hispaanias fašistidega võitlesid ning müüs Tšehhoslovakkia külmavereliselt maha või Auschwitzis toimunud õudused. miljonid isikud surid seal, miljonid inimesed surid seal ning Euroopa kui kontinent laastati täielikult. me teame, et asjadel on mitmeid põhjuseid, kuid see ei tähenda, et me peaksime ajaloo ümber kirjutama, austame neid, kes on surnud ning need, kes on kurjategijad, neid tuleks nimetada kurjategijateks ka praegu ning vabastajad on vabastajad ka praegu, aitäh! aitäh teile, kolleeg Konešna! ja nüüd saab sõna veel fraktsioonilise kuuluvuseta liikmete nimel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 kommunismi ja fašismi provokatiivsest võrmus, võrdsustamisest, hoolimata sellest, et äh, miljardeid on äh, noorte mõistusele toomiseks kulutatud, ei ole teil õnnestunud ajalugu ümber äh, kirjutada ja antikommunistlik masinavärk on juba väga kaua töötanud, on olnud väga palju kõnesid kommunismi vastu igal täiskogul kommunismi vastasus on Euroopa Liidu DNA-s ja riik, rahvad ju teavad, mis on selle poliitika tagajärg, et äh, tugevnevad fašistlikud kurjategijate rühmitused ja niimoodi läks näiteks äh, ka Kreekas äh, kuldse voidikuga Äh, kommunism on keelatud Euroopa Liidus, Poolas äh, ja Balti riikides piiratakse kommunistide võimalusi tegutseda ja valimistel osaleda, äh, kiusatakse taga aktiviste, aga teil ei õnnestu saavutada seda, mida te soovite, ehkki te üritate seda, te ei, te üritate fašismivastase võidu päeva ümber nimetada Euroopa päevaks. sel aastal tähistame jälle Teise maailmasõja lõppu ja Hitlerist saadi ju võitu niimoodi, et äh, rahvad võitsid ta, Punaarmee ähm, tulevikus, äh, äh, meie tulevik on sotsialismis. suur aitäh teile, lugupeetud Nikolau Alavanos ja nüüd siis kõik ülejäänud kõnelejad, kõigepealt Anželi Halitški, palun üks minut dziękuję serdecznie. jestem z polski. jako inicjator tej debaty chciałem bardzo serdecznie. olen e, üks nendest kes e, oli selle arutelu algatajates ja tahaksin tänada parlamenti kõiki fraktsioone solidaarsuse eest, sest e, meil on vaja seda solidaarsust. ma tahaksin tänada nõukogu, ma tahaksin tänada vo volinikku väga selge Äh, sõnavõtu eest, sest me peame tõesti olema ühen-, ühendatud, kui võltsitakse ajalugu, aga see arutelu ei puuduta mitte ainult ajalugu, vaid Euroopa Liitu, meie solidaarsust, meie ühtsust, sest need poliitikud, kes ähm, aktsepteerivad totalitaarseid režiime, tahavad ise selliseid režiime üles ehitada, kasutada ära oma võimu äh, miljonite kodanike kahjuks Euroopas. poliitik, kes ähm, ei aktsepteeri ajalugu ja kiidab heaks totalitarismi, ei tohiks äh, olla Euroopa poliitik, me peame olema ühtsed, meil on vaja solidaarsust. aitäh teile, kolleeg Haritski ja nüüd kolleeg Miller. üks minut aitäh, proua juhataja. neljakümne aasta eest toimusid teatavad arengud ja siis hakati rääkima ka Ribbentropi ja Molotovi paktist ja mis eh, viis oma teiste arenguteni, aga nüüd üritatakse siin Poola osas jälle ajalugu moonutada. ei saa küsimärgi alla seada minu rahva võitlust Hitleri vastu. poolakad ei töötanud Hitleriga koos, vaid nad võitlesid kõigil rinnetel nende vastu. meie ka kannatasime kõige rohkem ja kui nüüd äh, vihjatakse, et need koonduslaagrid, mis Poola territooriumile ehitati, et need ei olnud Poola äh,, sakslaste äh, laagrid, siis äh, on see tõesti täielik arrogantsus äh,. Poolas elas pärast sõda kõige rohkem juute, ka see on ajaline fakt. ja see on ka põhjus äh,, miks, eh, e, vabandust, enne seda, sellepärast eh, eh, ehitasid sakslased sinna ka nii palju koonduslaagreid, kui vaja on võidelda ajaloo moonutamise vastu. aitäh teile, kolleeg Miller ja nüüd Nicola Peer. palun, teil on poolteist minutit. aitäh, proua juhataja, lugupeetud kolleegid ma asepresidendina äh, tegelen ka Euroopa ajaloomajaga ja ma arvan, et sellised kohad on järjest rohkemad ajal, kus äh, ajaloo õppetunde mitte ainult ei unustata, vaid neid moonutatakse ja äh, Äh, mitte ainult internetifoorumites ei tegelda äh, pahatahtliku ajaloo moonutamisega, sellepärast äh, võttes arvesse teise maailmasõja mälestustamist, tahaksin rääkida teemast, mis on mulle väga südamelähedane, nimelt antisemitism. juutide ajaloo moonutamine tegi võimalikuks kuue miljoni juudi tapmise, nüüd aga on jälle selliseid võltsinguid ja vandenõuteooriatena jõuavad nad meie ühiskondadesse ja BSD liikumine äh, meenutab äh, silte, et ärge ostke juutidel ja äh, eitatakse Iisraeli eksiste-, õigust eksistentsile või siis äh, näiteks ÜRO-s hääletatakse niimoodi, et äh, see soodustab autoritaarsete riikide antisemitismi. meil on vaja koolitusi, seda ähm, seda õpetas meile Teine maailmasõda ja parlament, äh, komisjon ja nõukogu peaks äh, ko äh, koostama äh, illegaalsete vihakõnede vastase koodeksi ja äh, samas tuleb vastustuda ka teiselt poolt tuleneva vihakõne vastu suur tänu, kolleeg Peer ja nüüd härra Nikolaus Vest üheks minutiks. aitäh igaüks, kes äh, teab äh, midagi ajaloost, teab, et äh, Putini sõnad olid ajalooliselt valed ja et poolakatel on täielik õigus olla nördinud, aga ma arvan, et see ei ole arutelu, mida tuleks siin pidada. tegemist on aruteluga, mida peaksid pidama ajakirjanikud ja ajaloolased, tegemist ei ole äh, Ehm, aruteluga, mida äh, peaksid pidama poliitikud, eriti need rohelised ja vasakpoolsed, kellest, kes siin kohal ei ole ja kes ei ole piisavalt palju ajalugu õppinud. Ehm, poliitikud, eh, poliitikuid ei valita sellepärast, et nad räägiksid ajaloost, vaid äh, selleks, et nad kujundaksid tulevikku, mitte ei räägiks minevikku, ehkki see on alati huvitav ja me ei peaks ähm, alati reageerima igale Putini provokatsioonile nagu Pavlovi koer ja me ei peaks äh, siin parlamendis korraldama selliseid arutelusid. nagu öeldud, ma mõistan poolakate nördimust, aga Euroopa Parlament äh, on vale koht, äh, kus selliseid ajalooli, ajalugu puudutavaid arutelusid pidada. edustaja Fest. aitäh teile, kolleeg Fest. nüüd kolleeg Dace Melbarde üheks minutiks, palun. komisārs kundze, kolēģi, pēc izglītības esmu vēsturniece, tāpēc ar prieku turpināšu šīs debatas. volinik, mina olen äh, ajaloolane ning hea meelega osalen selles arutelus. Läinud aasta oktoobrikuus teatas Kreml äh, et, et seitsmeteistkümnendal okt-, kolmeteistkümnendal oktoobril vabastati Riia, aga see on väljamõeldud kuupäev, sellepärast et Punaarmee taaskord lihtsalt okupeeris Läti. ja ka teises maailmasõjas ka seoses ei räägita Stalini Hitleri, Hitleri paktist. nimelt esimese kahekümne kahe kuu jooksul sellest sõjast olid nad ju liitlased ja selle asemel, et seda tunnistada, et Nõukogude Liit vastutas samuti Teise maailmasõja õuduste eest. see on asjaolu muidugi, mis Kremlile ei meeldi. ja samuti metsavendade partisanide liikumine äh, Baltikumis, sellest räägiti kui natsismist, aga me peame meeles pidama objektiivset ajalugu ning meenutama neid, kes surid, mitte hakkama, aga õigustama neid, kes sõja põhjustasid. aitäh teile, kolleeg Melbarde ja nüüd saab sõna kolleeg Demirel ka minutiks, palun. aitäh, proua juhataja mitte kunagi ei tohi enam olla fašismi ega sõda, seda vannuti Buchenwaldis ja meie äh, vasakpoolsete jaoks on see väga oluline, aga rassistid ja fašistid, kes ohustavad elu ähm,, äh, militariseerumine ja sõja õhutamine on jälle tegelikkus ja me teame ju äh, inimkonna ajaloost, et kui kaalukas on olnud fašism, kui äh, brutaalne oli maailmasõda ja kui oluline on äh, fašismile vastu astuda. eelmise aasta septembris aga enamus siin kojas arvas, et äh, Nõukogude, Nõukogude Liitu ja Hitleri Saksamaad võib võrdsustada, kes niimoodi ajalugu moonutab ja kes ei arva, kes arvab, et äh, et kapitalism äh, ei ole võrdne äh, fašismiga, see on vale ja äh, see arvab valesti ja teeb alati samasuguseid vigu. Punaarmee võitlus vabastas meid kõige pimedamast ajaloo peatükist, kes ei tunne oma minevikku, ei saa kujundada tulevikku, mina tänan punast Punaarmeed ja vaba, vabadusvõitlejaid ja kõiki neid liitlasi, kes võimaldasid, võimaldavad meile võimaldasid meile meie vaba tulevikku. peate siiski kinni pidama teile antud äh, kõneajast, sellepärast et kõik tahavad ju öelda seda, mis neil on hingel. nüüd siis äh, edasi, Antoni Komin, palun poolteist minutit. Gracias, ah, señora presidenta. Ah, el proyecto europeo nacido después. suur tänu, juhataja Euroopa projekt sai ju alguse pärast teist maailmasõda ning meie ülesanne on seda edasi arendada, liberaalset demokraatiat, mis saavutas võidu totalitarismi üle pärast teist maailmasõda. natsismi ja fašismi lüüasaamine, selle järele sai ju alguse Euroopa projekt, nii et ei ole võimalik eraldada Äh, Euroopa projekti ja õigusriigi põhimõtet, inimõigusi ja nii edasi, kõiki neid asju, mida Teises maailmasõjas rikuti. aga demokraatiat ei ole üles ehitatud ainult Hispaanias Franco äh, järel ja mõningad need mälestused on ikka meil alles ja üleminek demokraatiale Hispaanias ei olnud see no,, ei olnud samasugune nagu neljakümnendatel aastatel Saksamaal või Portugalis seitsmekümnendal aastal, mis on nüüd tugeva demokraatiaga riigid, sest nad tegid selge vahe vaata, vahe vahele oma totalitaarsete varasemate režiimidega. see on tõesti oluline, tuleb mõista Äh, seda nihet autoritarismi suunas, mis nüüd Hispaanias toimuvad. Hispaania natsionalistid arvavad, et tuleb kaitsta Hispaania ühtsust ja sellega seoses tohivad nad rikkuda inimeste äh, põhiõigusi. on päris selge, et nad, need hoiakud pärinevad äh, frankismi ajast. ja need on kõik vastuolus Euroopa Liidu põhimõtetega aitäh ja nüüd eh, kolleeg Gonzales Pons, palun. eelkõneleja eh, on Hispaanias eh, kohtu all avaliku sektori raha oma taskuse panemise eest, aga siin kojas saab ta vabalt liikuda või kõnelda. ta ütleb, et Hispaania on autoritaarne, sellepärast et kohtunikud tem-, teda äh, taga ajavad ja samal ajal tema saab siin kojas vabalt rääkida. käesoleval aastal tähistame seitsmekümne viite aasta möödumist paljudest asjadest, sealhulgas Teise maailmasõja lõpust. teine maailmasõda ei lõppenud neljakümne viiendal aastal, teine maailmasõda lõppes siis, kui Berliini müür langes, kui Punaarmee lahkus Ida-Euroopa riikidest, siis kui meie äh, Äh, lõpuks lõime puruks kommunismi, fašismi ja natsionalismi, aitäh. suur aitäh teile, kolleeg Gonzales Pons ja edasi läheb sõnajärg kolleeg Benifeile üheks minutiks, palun. kui me räägime mäletamisest, siis parlament ei ole siin väga hästi toime tulnud, sest saadik, kui valimised toimusid. Vast-, meie fraktsiooni soovi vastaselt otsustasid nad hääletada resolutsiooni üle, mida meie kodanikud ei näe mitte totalitismi, totalar-, totalitarismi mahasurumise ja hukkamõistmisega, vaid ka äh, nähakse teistsuguseid Ähm, elemente seal, see oli suhteliselt üsna äh, ohutu tekst, aga paljud inimesed solvusid sellest ja ma vabandan nende eest, sellepärast et selles kojas me ei ole sellist sõnumit suutnud koostada, mis kõiki, ajaloo kohta, mis kõiki kõnetab või kõiki ühendab kahekümne viiendal oktoobril kaks tuhat kaheksateist me kutsusime liikmesriike üles neofašismi ja neonatsistlikke organisatsioone keelustama, aga Ehm, ikka ollakse uhked. Ehm, ehm, näiteks eh, Itaalia liigas on eh, sellest räägitud. ärgem unustagem, et eh, Euroopa, mis meil täna on, pärinebki sellest vastupanuliikumisest. Te rääkisite nii kiiresti, et kahjuks tõlgid ei saa järge pidada teiega, palun katsuge aeglasemalt riikida. aitäh teile, lähme siis edasi oma äh, kõne nimekirjaga ning nüüd saab sõna kolleeg Simetška üheks minutiks, palun. katsun siis aeglasemalt rääkida, aga oma keeles, slovaki keeles. kallid kolleegid, Venemaa katsed ajalugu ümber kirjutada, see pole mingi uus asi, kahjuks on täitsa tavaline, kui asi puudutab nende propagandat ja mitte ainult Hitleri ja Stalini pakti, vaid ka näiteks tuhande üheksasaja kuuekümne kaheksandal aastal toimunut. vaatamata sellele, et meie Euroopa Parlamendis vaatamata sellele ei saa meie vaikides sellest mööda minna. pidagem meeles seda küünilist koostööd kahe režiimi vahel, mis ju tegelikult põhjustaski tohutu hulga ohvreid ja selleks, et neid mälestada, neid ohvreid mälestada, peame olema Poolale toeks ja peame olema solidaarsed Euroopa Liidu projektiga, see on, Euroopa Liit on ju vastuseks sellele ajaloolisele katastroofile ning meie ühine projekt, kui me ühist projekti ei suuda kaitsta, siis see projekt lõpule jõuab. suur aitäh teile, kolleeg Simetška ja nüüd Angelo Gioca, üks minut, palun. Giusto, no alle distorsione della storia, no alle äh, ajaloo moonutamisele ütlen ei. aga tänase päeva moonutamisele ütlen samuti ei. meil on see tohutu kallis Euroopa mis on teisest maailmasõja järel sündinud ning ja see on muutunud väga palju, samal ajal väga palju ka ei ole muutunud. teise maailmasõja ajal olid konfliktid Euroopa liikmesriikide vahel. kahe tuhande kahekümnendal aastal on aga meil kaubandussõjad, majandussõjad, konfliktid ikka Euroopa riikide vahel. konfliktid, mis jätkuvad just samamoodi nagu enne, vaadake Liibüat ühel pool on Itaalia, Prantsusmaa on vastas, ei ole euroopalikku ühtset suhtumist Liibüa sõjale, ei ole ühtset seisukohta. me vaatame, mis toimub, kogu Euroopa projekt liigub vales suunas, konfliktid seoses toiduga, töökohtadega aga siis meil on president Sassuli, kes ütles, et ta klaarib kõik need probleemid ära aga siis ta eemalt, käskis eemaldada ka asutajaliikide lipud siit. aga kes kõige selle eest maksab, need on Euroopa inimesed. ma tahaksin anda sõna härra Butikoferile, kellel on kodukorda puudutav küsimus. proua juhataja, mul on küsimus kodukorra kohta. kas oleks lubatav kõnelejale, kes ütleb, et äh, teise ma-, teisest maailmasõjast siiani ei ole mitte midagi äh, muutunud, kas teda oleks lubatav nimetada äh, lolluste rääkijaks? no nii siis äh, tässä keskustelussa ei kuitenkaan näitä. selles diskussioonis ei ole sinise kaardi küsimused lubatud. ja jäi selgusetuks, kas see oli nüüd kodukorda puudutav küsimus või oli see sinise kaardi küsimus, kuid asi jääb sinnapaika, me läheme edasi vastavalt äh, meie nimekirjale ning järgmisena saab sõna Isabelle Helena Klotš üheks minutiks, palun. Eh, suur tänu, hiljutised katsed ajalugu ümber kirjutada Teise maailmasõja kohta, mida president Putin tegi, ei ole kuidagi üllatuseks. kuid me peame olema ikkagi terased ja tähelepanekud. Poola ja teised Kesk- ja Ida-Euroopa liikmesriigid on ju öö, totalit-, mõlema totalitaarse režiimi ohvriteks, mis põhjustasid tohutuid öö, purustusi ja ohvreid, sellepärast peaksime oma Euroopa sõpradele kogu aeg meenutama, et vaba ja rahumeelne Euroopa Liit sai võimalikuks ainult tänu nendele riikidele, keda vabastati mõlemalt, mõlemast režiimist ja, ja ideoloogia, selline ideoloogia võib viia väga raskete tagajärgedeni ja Putin peab seda samuti meeles pidama. meil on võimalik äh, lähened, lähenemine on mõlema poole äh, vahel võimalik ainult siis, kui me austame samu väärtusi. muidu tuleb meil jälle võimule punane tsaar. meie ei saa ehitada üles eh, oma suhteid sellistele põhimõtetele, mida Venemaa president ajab. üks minut, olge hüva. aitäh teile ning sõna saab kolleeg Pereira üheks minutiks. suur aitäh teile, et mulle sõnade an-, sõna annate. õige strateegia on täiesti selge mulle tundub, et enamik Euroopa Parlamendis tahab seda, et me kirjutaksime ajaloo ümber, astuksime kommunistide vastu ja nii edasi kuid ajalugu niimoodi ei kirjutata, sest tõde ei saa muuta. isegi kuigi me teame, et suured Saksa monopolid astusid Hitleri selja taha või et kapitalistid nii Inglismaal kui Prantsusmaal aitasid teist maailmasõda rahastada inimesed, kellel oli mingisugune roll Teises maailmasõjas, peaksid meeles pidama, milline oli Nõukogude Liidu roll ja kui palju see läks maksma inimeludena ja rahaliselt kui palju pidi Nõukogude Liit äh, tasuma selleks, et päästa Euroopa natsismi käest. Euroopa Liit püüab tsivilisatsiooni ajalugu tagasi pöörata. ometi on äh, meil olemas demokraatia ja näiteks tööjõuõigused, neid ei tohi äh, väärata ja seetõttu peame me olema vastu just nimelt fašismile. aitäh! suur aitäh teile, kolleeg Pereira! nüüd Andrus Kubilius, üks minut madam president! aitäh teile lugupeetud juhataja! me ei räägi tegelikult täna ajaloost me kõik ju teame ajalugu ja seda kui traagiline see on ning suur osa selles oli ka stalinil. tänane debatt toimub sellepärast et äh, hiljuti võttis sõna putin kes tegi tavapärast äh, soveti propagandat ja äh, Ehm, see äh, justkui väärab selle, et Hitler ja Stalin jagasid Euroopa ära ja okupeerisid mõlemad äh, vastava osa sellest. me peame sellistele propagandarünnakutele vastu seisma ja selleks on väga lihtne moodus. Teil, härra Putin, ei õnnestu Euroopat äh, uuesti lõhestada. meie seisame tõe eest, sest tõde teeb vabaks. ja see on Euroopa tugevus ning me arvame, et selline tegelik tõde ja vabadus võiks äh, laieneda ka tavalistele vene inimestele. lõpus võidab alati tõde, tõde võidab ka Venemaal, vähemalt ma loodan seda, aitäh. aitäh teile, härra Kubilius ja nüüd saab sõna järgmine kolleeg Massimiano Smeriglio, üheks minutiks, palun. suur tänu, juhataja teise maailmasõja alustajaks olid natsionaalsotsialistid, kes ähm, edendasid puhta rassi, äh, puhta rahva teooriat. Nad äh, püüdsid hävitada usuvähemusi ja etnilisi vähemusi, keda nad käsitlesid enda vaenlastena. Nende vastu võitles mitmeid rühmitusi ja kokkuvõttes purustasid äh, natsid, natside purustajaks oli liitlaste koalitsioon me ei peaks hakkama otsima sarnaseid jooni erinevate ajalooliste sündmuste vahel ja neid siis enda tarbeks ära kasutama poliitilisel areenil. selle asemel võiksime vaadata ajalugu selle pilguga, et mis läks valesti ja miks läks valesti. siis võiksime vaadata tänapäeva ja kasutada tervet mõistust et aru saada, mida paremäärmuslased praegu teevad, ka praegu lokkavad ju antisemitistlikud ideed. me peame olema vastu sellele, et fašism praegu võiks uuesti pead tõsta. kolleegid, miljoneid inimesi piinati ja tapeti Auschwitzis ning võib isegi öelda, et nende gaasiahjude tõttu sündis Euroopa Liit ja me peame praegu kaitsma seda, mille tõttu Euroopa Liit on olemas aitäh teile, härra Smeriglio ja nüüd äh, Kristjan Kina, palun. aitäh, lugupeetud äh, juhataja, lugupeetud kolleegid, ma räägin äh, rumeenia keeles. mina olen Rumeeniast ja minu riik on väga palju kannatanud nii fašismi kui kommunismi tõttu. lubage mul mitte olla tänulik Punaarmeele nagu vasakpoolne kolleeg siin südamele pani. ma ei ole neile tänulik, sest nad ähm, tungisid Rumeeniasse sisse ja tapsid seal inimesi, nad ei vabastanud meid. see parlament on vastu võtnud resolutsiooni, kus öeldakse, et Ribbentrop, Ribbentrop-Molotovi pakt on Teise maailmasõja äh, algatavaks jõuks. tõepoolest, tänu sellele paktile oli võimalik kallaletung Poolale, kuid Rumeeniasse tungis samuti Punaarmee. tegemist oli äh, raske ajaga, mis nüüd äh, tuleb jätta selja taha. jah, Saksamaal olid natsid, aga see polnud ainuke halb äh, asi. Putin siin äh, Putin ülistab kommunismi, mistõttu ka tema on värdjas ja me peame sellest niimoodi ka rääkima. suur aitäh, kolleeg Guinea ja nüüd saab sõna kolleeg Le Breton üheks minutiks, palun. suur aitäh, lugupeetud juhataja enamik praegusest Euroopa Parlamendi praegusest koosseisust on äh, Venemaa vastased ja me püüame kasutada kõiki äh, vahendeid äh, selleks, et seda meelsust näidata. näiteks üheksateistkümnendal septembril kaks tuhat üheksateist võeti vastu resolutsioon, kus ajalugu ümber kirjutatakse. seal öeldakse, et Teine maailmasõda sai alguse vahetu, äh, selle alguse saamise vahetuks põhjuseks oli Molotovi-Ribbentropi äh, pakti kahetsusväärne allkirjastamine. sellest hoolimata on see pakt ju olemas ja ähm, tegelikult on äh, ajalooline süü tõesti mitmel isikul ja need isikud tuleb hukka mõista, näiteks Stalin äh, tekitas ohvreid mitmetes riikides, ka Eestis äh, Neid isikuid oli miljoneid ja me ei tohi ajalugu moonutada, ma keeldun sellega nõustumast. ajaloolased äh, peavad käsitlema ajaloolist tõde sellisena, nagu ta oli ja selle ajalooga, nende faktidega ei või me manipuleerida, aitäh teile. suur aitäh ja nüüd Andrzej Džambanski. suur aitäh. Poola okupeeriti vaenujõudude poolt ning jagati tükkideks. Poola patrioodid võitlesid Poola eest. Nad võitlesid koos Poola armeega selleks, et säiliks Poola sõltumatus ning neid tuleks selle eest kiita ja hea sõnaga mäletada. teise maailmasõja tulemusena ei tohiks sündida olukord, kus me vaikime maha bolševi-, bolševistliku režiimi kuriteod, me peame mäletama ka neid oli üks äh, Bulgaaria laev, äh, mis kandis ka bulgaarlasi äh, ja sai torpeedotabamuse. kurjategijad, Tito režiim, mis oli selles süüdi, peab vastutama see, et kellelgi on äh, kommunistlik lipp, ei tähenda, et ta võib inimesi taga kiusata. Äh, ma mõistan hukka bulgaarlaste äh, tapmise Makedoonias, aitäh. aitäh ja nüüd. Kisiljurek, minut. sõna saab äh, härra Kisiljurek üheks minutiks, palun. head kolleegid, kui meie eesmärgiks on õppida oma minevikust, siis esimene asi, mida peaksime meeles pidama, on see, et äh, fašism tähendab sõda. Adolf Hitler suutis veenda tema järgijaid oma ideoloogilisi meetodeid kasutama. Erik Hopsar, ajalooline, on, äh, tal on täiesti õigus, ta ütles, et äh, Teise maailmasõja põhjuseks on kaks sõna, Adolf ja Hitler. räägitakse ka Molotovi-Ribbentropi kokkuleppest mis on peamine sõja põhjus ja kõik äh, need rahvad olid seotud äh, erinevate äh, lepitusmeetmetega. me peame nüüd kahjuks kordama mineviku vigu, kui me ei õpi nendest, me peame õppima ikkagi omaenda vigadest, vaatama enda ajalugu, me peame võitlema antisemitismi ja rassismiga kui me räägime ühtsest Euroopa identiteedist, siis see ei tähenda, et me peaksime nüüd idealiseerima midagi ega me ei pea kedagi teist äh, pidama halvaks selleks, et üles ehitada omaenda identiteeti. me peame võitlema rahvuslusega ja me peaksime olema teadlikud omaenda ajaloo äh, tumedatest lehekülgedest. suur tänu, härra Kisiljurek ja järgmisena annan sõna Äh, härra Sikorskile üks minut, palun. nii äärmus parempoolsed kui äärmus vasakpoolsed on äh, väljendanud oma huvi nende arutelude vastu, ma olen küllaltki üllatunud, et äh, president Putin on ümber mõelnud, sest kui äh, ta Poolas käis, siis ta nendest asjadest ei rääkinud. ta mainis ka mõrvatud poolakaid, kui ta äh, nendest poliitikatest ei rääkinud äh,. samuti äh, Hitler arvas, et Poola oli see, mis äh, algatas sõja, nii ma tahaksin president Putinilt teada, kas ta nüüd äh, on valmis rääkima nii, nagu äh, siis seda tegi ka see üks kantsler. suur tänu. härra Olekas, palun. ačiū, gerbiama pirmininkė. Esu lietuvis, esu kairysis, bet taip pat esu gimęs deportacijos lageryje. todėl šiandien džiaugiuosi, kaip mina olen äh, Leedust siin vasakpool ja mul on hea meel äh, kuuldada, äh, kui keegi väidab, et ta teab, millised täpselt need kuriteod olid, kakssada tuhat juudist Leedu elanikku hävitati enne seda, kui äh, natsid üldse Leetu jõudsid. Äh, pärast äh, sõda veel sadu tuhandeid küüditati ja totalitaarsete režiimide puhul, mille puhul on nii palju inimelusid kaotsi läinud, siis me ei tohi neid ohvreid unustada. kui soovime teistsugust Euroopat üles ehitada, siis me peame sellest kõigest rääkima, kuid tundub, et ka siin kõrges kojas on inimesi, kes äh, tundub, et ei tea nendest teemadest suurt midagi ja niimoodi on raske ka Euroopat edasi ehitada. suur tänu ja härra Iabs, palun. Renew, üks minut. suur tänu, ma räägin läti keeles. kui äh, räägime Vene propagandast, äh, mis on suunatud sellele, et ajalugu moonutada Eh, siis see on osa suuremast eh, strateegiast eh, Balti riikides, selline propaganda ja selle mõju on tõepoolest hirmutav, Molotov-Ribbentropi pakti justkui legitimiseerimine, kui räägime rahvuslusest, siis me peaksime püüdma end selliste mm, rünnakute eest kaitsta üha enam autoritaarseid populiste on äh, omaks võtmas just sellist äh, ründavat lähenemist ja me ei tohiks lasta Euroopa Liidu mitmekesisusel äh, kannatada selliste rünnakute all, peame enda väärtusi ja demokraatiat kaitsma totalis-, totalitarismiga silmitsi seistes ja peame tegema selleks eh, enam, kui senini on tehtud, aitäh. suur tänu ja härra Hakkarainen, palun. suur tänu, lugupeetud juhataja. kommunism, natsism, islamism on samasugused väga,, väga-väga verised ja me peame üht-teist Euroopas õppima sellest, et selliseid asju me ei tohi oma riiki lubada aga kui me mõtleme Soome ajaloo peale, siis siin me ei ole rääkinud veel talvesõjast. ja talvesõjas oli Soome täiesti üksinda, seal äh, ta võitles Punaarmee vastu. ja see oli seotud äh, Stalini ja Hitleri mahitusel, sest äh, Soome oli jäetud Nõukogude Liidu mõjupiirkondade Venemaa ei olnud edukas, sest äh, soomlased olid väga vaprad ja võitlesid venelaste vastu. ja nüüd äh, Vene